jätkame istungiga ning vastavalt päevakorrale Barbara Vaileri raport hilinenud maksmisega võitlemise äh, kohta raport ja esmalt saabki sõna proua Vailer ja tema siis tutvustab oma raportit. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid härra volinik ja lugupeetud nõukogu esindaja. ma tahaksin tänada esmalt kõiki variraportööre juriidiliste asjade ja ITRE komisjonist ning samuti kõiki kaastöötajaid ja kõiki neid, kes on kaasa aidanud raporti koostamisele. meie koostöö oli tõesti ka väga viljakas äh, ka komisjoni ning Belgia eesistujaga, ilma selleta poleks me nii kaugele suutnud jõuda raportöörina ma olen tulemustega väga rahul, seda seetõttu, et esmalt me suutsime eh, vana direktiivi kahes punktis oluliselt parandada ja lisaks sellele on meil nüüd uus viis, kuidas makseid eh, sooritada. me oleme seega parandanud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete likviidsust ja neil on nüüd võimalik eh, investeerida uutesse toodetesse, töökohtadesse ja mujale. miks oli vaja üldse praegust direktiivi parandada? seda seetõttu, et kahe tuhandenda aasta õigusakt ei olnud siduv ning ta oli ebatõhus. lisaks sellele maksekord liikmesriikides enamustel juhtudel halvenes ning seda juba enne majandus- ja finantskriisi. reformi soovisid ka VKE-d, seda seetõttu, et äh, Small Business Acti raames me ju ütlesime, et on võimalik tugevalt parandada maksete sooritamist Euroopas millised on tulemused, esmalt meil õnnestus välja töötada uus protseduur väga karmide tähtaegadega, meil on nüüd kolmekümnepäevane tähtaeg, väga vähe erandeid, samuti on üle kaheksa protsendised viivised ette nähtud ning samuti on meil nüüd sissenõudmiskulud Äh, kindlaks määratud neljakümnele eurole ja ka kogu korda on üldiselt lihtsustatud. teiseks aspektiks on positiivsed stiimulid ning äh, kaasnevad meetmed. Äh, meil saab nüüd olema heade maksjate nimekiri, jagatakse samuti informatsiooni VKE-de õiguste kohta ning samuti on vaidluste lahendamise kord ette nähtud. kõik kõike seda võeti ette parema õigusloome raames ja ma pean ütlema, et me tunneme erilist uhkust selle üle, sellepärast et väga paljud siiamaani ei olnud rahul kõnealuse algatusega. tahaksin juhtida teie tähelepanu veel järgmisele. algselt Euroopa Parlamendis oli päris palju erimeelsusi ja muudatusettepanekute hulk ka näitas seda, kuivõrd vajalik oli omavahel neid küsimusi arutada komisjon omalt poolt samuti ei näidanud alati üles rahulolu meie algatusega ning äh, see puudutas näiteks ettevõtete vahelisi tehinguid, aga ma usun, et tulemused on siiski head. lisaks sellele ka nõukogu ei äh, soosinud eriti seda ideed algselt. ma kardan, et äh, nõukogu võib-olla alati ei olnud valmis abistama väikeseid ja keskmisi ettevõtmeid, ma tean, et Saksamaa, Austria üritas pidurdada seda algatust. mis nüüd siis edasi saab pärast homset hääletust, me ootame nõukogu viimast lõplikku positiivset hääletust ning seejärel äh, liikmesriigid peavad hakkama seda õigusakti kohaldama ellurakendamine ei peaks võtma, nõudma kahte aastat, vaid juba jaanuaris kaks tuhat üksteist peaks hakatama kohaldama seda. suur aitäh ja sõna saab nüüd eh, volinik Tajani. president, io credo che questo dibattito concluda un periodo suur tänu. see arutelu kujutab endast väga tähtsa perioodi lõpp-punkti ja ühise töö lõpp-punkti. kõik institutsioonid on soovinud anda koos vastuse VKE-dele ja tänu Small Business Actile koostada direktiivi, mis võimaldaks väga paljudel Euroopa Liidu VKE-del hingata kergemalt. pikka aega me oleme näinud seda, et järjest rohkem on olnud neid makseid, mis on hilinenud eelmisel aastal kaheksa protsenti, kolmsada miljardit eurot on see võlgade summa ja see on midagi, selline summa, mis seab tõsisesse või väga raskesse olukorda VKE-d ja võib kaasa tuua äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete väljasuremise või pankroti äh, sest nad ei suuda ellu jääda, sest suured ettevõtted ja ka äh, riiklikud riigiasutused ei võta endale, täida endale võetud kohustusi. Euroopa Liit soovib kaasa aidata majanduskasvule ja see tähendab seda, et kui see direktiiv, mille me soovime heaks kiita, jõustub siis puudutab see kaheksakümmend miljardit eurot, mis peaks kaasa aitama ja lihtsustama äh, VKE-de innova-, äh, innovatsioonialast tegevust ja peaks kaasa aitama ka meie ettevõtete konkurentsivõimele. ja ma arvan, et äh, see, kas me ühineme täna kõike selle komisjoni poolt välja pakutud direktiivida, see on väga tähtis valik selleks, et me annaksime uuest lootuse miljonitele töötajatele, kellel on töökoht ainult tänu sellele, et on olemas VKE-d, mis kujutavad endast meie majanduse selgroogu. ma tahaksin Belgiat eesistujana tänada temapoolse suure panuse eest ja tahaksin tänada ka kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid, liikmeid, äh, kes on väga suure töö ära teinud, proua Bailer, härra Baldassar, härra De Angelis ja tahaksin tänada ka kõiki variraportööre, tänu kelle tööle oleme me jõudnud positiivse tulemuseni. ja tänu ähm, maksete tähtaegade ja tingimuste ühtlustamisele saame me Äh, anda täiendavad võimalused ettevõtete likviidsusele ja samas see võimaldab meil ka kohustada riigiasutusi õigeaegselt oma kohustusi täitma, oma äh, makseid teostama. ja nii või teisiti, kui äh, vahendid on ette nähtud, siis ei tohiks ju olla eriti keeruline võlausaldajate õigel ajal nende raha maksta ettevõtted, ka nemad peavad tasuma oma arved kuuekümne päevase tähtaja äh, jooksul, kui ei ole eraldi kokkulepet äh, osapoolte vahel. ja ma tuletan meelde seda, et liikmesriikidele on voli äh, võlausaldajate osas soodsamad sätteid kohaldada nii et see tekst ei takista liikmesriikidele otsustada äh, ja äh, vastu võtta ka karmimaid sanktsioone. proua president, austatud parlamendisaadikud, see uus direktiiv näitab väga hästi seda, et Euroopa Liit on otsustanud äh, anda uue tõuke Euroopa ettevõtetele, eriti just väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, aitamaks neil välja pääseda kriisiolukorrast ja seoses sellega on komisjonil kavatsus tegutseda erinevatel tasanditel. me esi-, esitame järgmisel nädal, esitasime juba ühe teatise innovatsiooni kohta, järgmisel nädalal tuleb välja teatis uue tööstus, poliitika kohta ei ole võimalik, aga samas ei ole võimalik ei innovatsioon, kui ei ole meil juurdepääsu ka vastavatele vahenditele. ja nüüd peame me kõik andma konkreetse vastuse nendele ootustele, mis selle kõigega seonduvad. suur tänu, härra volinik. Eh, nüüd on sõna härra De Angelisel üheks minutiks tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni nimel. suur tänu, eh, proua president! tänu proua Vailerile oleme me ära teinud suurepärase töö Nend-, selle direktiivi sätetega teeb Euroopa Liit lõpumehhanismile, mis surus põlvili väga paljud VKE-d ja nüüd on meil võimalus kaitsta VKE-sid, kes on kõige haavatavamad ja keda kõige tugevamalt ka äh, kriisiolukord puudutab. likviidsuse küsimused ja praegu äh, hilinevad maksed võivad olla põhjuseks ka väikeste keskmise suurusega ettevõtete äh, pankrotile ja töökohtade kadumisele. ja see on põhjus, mispärast need sätted on väga tähtsad, sellepärast et nad panevad paika maksimum äh, tähtaja äh, kuuskümmend päeva, intressi äh, protsendi kaheksa protsenti. ei ole ette nähtud mingisuguseid erandeid. nii et see kõik liigub selles suunas, et aidata kaasa VKE-dele, uude, uute töökohtade loomisele ja nüüd on äh, pall liikmesriikide äh, äh, väljaku poole peal, kes peavad selle kiirelt üle võtma. suur tänu, sõna on härra Baldassarel õiguskomisjoni nimel. suur tänu, proua pre-, president, härra Tajani, proua Vailer, kallid kolleegid mul on väga hea meel ja ma olen väga uhke, et ma sain Äh, õiguskomisjoni poolt kaasa aidata selle menetluse edasiliikumisele, tegemist on väga tähtsa abivahendiga ettevõtetele, eriti just VKE-de, VKE-dele. Äh, selles tekstis pannakse paika täpsed tähtajad ja ka sanktsioonid, et ükskõik, kas see on siis riigiasutuste poole pealt öö, äh, või erasektori poole pealt kui kõik tasuksid oma kohustused õigeaegselt, siis oleks Euroopa Liidul likviidseid vahendeid kolmsada, kolmesaja miljardi jagu rohkem. ja väga tähtis on see, et meil oleksid homogeensed reeglid, reeglid kõige jaoks ja see ongi selle uue direktiivi äh, põhimõte. see äh, sunnib ka riigu, riigiasutustelt tõhusamalt toimima ja aitab vaba konkurentsi tingimustes toimida ka VKE-del. nii et kõik, kõik see on Euroopa äh, tööstuse, Euroopa majanduskasvu ja Euroopa kodanike huvides. nüüd alustame arutelu fraktsioonide nimel saavad sõna ja ma saadikud ning ma palun, et te tõesti kõneajast kinni peaksite, sellepärast et meil on täna nii palju asju arutada, aga keskööks peame olema. oleme lõpetanud, alustame Rahvaparteiga ning ma annan sõna proua Hanslikile kaheks minutiks. suur tänu, härra volinik, daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et me täna seda siin kojas arutame lõpuks on oleme lõpule jõudnud tööga, mida oleme teinud kuid ja kuid. kokkuleppele jõuda ei olnud lihtne, kõik fraktsioonid teadsid täpselt, missuguste raskustega me silmitsi oleme. mõned lahendused on meil nüüd olemas ja homme nende üle hääletatakse ning ma arvan, et eriti VKE-dele, kuid ka teistele ettevõtetele on need suurepärased uudised. Nad saavad edaspidi paremini hilinenud makseid sisse nõuda. kui me aga vaatame üldist olukorda, siis asjad ei ole igal pool mitte sugugi sarnased, aga me näeme, räägime ühtsest Euroopa turust ja ettevõtted tegutsevad ühtsel Euroopa turul, aga erinevates liikmesriikides on olukorrad erinevad. nii ettevõtetele kui kui võlausaldajatele on tarvis mingisuguseid garantiisid, et nendele tehtud maksed tõesti ka ära, ka sooritatakse. daamid ja härrad, täna ma kohtusin ajakirjanikega ja nad küsisid minult, missugune on kõige olulisem osa sellest uuest õigusaktist, kuidas see turuolukorda muudab. mina ütlesin, et hea on see, et meil on nüüd maksimum makseperiood kuuskümmend päeva riigiettevõtetele ja sellest nad ei tohi kõrvale hiilida ning samuti on meil ettevõtetele, eraettevõtetele anda selgemat informatsiooni selle kohta, millal ja kuidas on neil õigus kompensa-, kompensatsioonile, viivistele ja nii edasi, samuti teavad nad nüüd, et maksetähtaegasid on lühendatud. lisaks sellele, kui on tegu lepingutega, mis ei sisalda hilinenud makseklauslid, siis need lepingud ei ole kehtivad. nii et seda õigusakti kasutades on ettevõtetel võimalik oma õigusi nõuda, nii et edaspidi peaks olema olukord niisugune, et äh, hilinenud makse on pigem erand kui reegel, niisugune peaks olema olukord kogu Euroopas, suur tänu! suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Vernio pooleteiseks minutiks. Madame la president. lugupeetud president, kallid kolleegid, tahaksin esmalt avaldada tunnustust meie raportööri Barbara Veilerile sooritatud töö eest ning selle suurepärase kompromissi eest, mis nõukogule leiti algne eh, komisjoni ettepanek oli ju puudulik. ma tahaksin aga peatuda nüüd eh, peamisel neljal punktil. esmalt ma tunnen head meelt selle üle, et on tagatud võrdne kohtlemine avaliku ning erasektori vahele. komisjon nägi ette eh, tõsisemaid karistusi avalikule sektorile, samas jällegi mm, avalik sektor ju tegutseb üldhuvide eesmärgil. see näitas, et ei olda kursis riigivaradega liikmesriikides ning see võis endaga kaasa tuua äh, ka konkurentsieeliseid ühtedele. teiseks edasiminekuks oli mm, tähtaegade edasilükkamine kuuekümne äh, päeva peale kolmekümne päeva asemel. oli samuti hädavajalik, et viidakse sisse mm, mm, klauslid võlausaldajate osas ning äh, samuti mis puudutab VKE-sid ning äh, kaheksa protsendist viivitust, mis on mõeldud sissenõudmisse maksete äh, ta, kulude tasumiseks, on edasi, edasiminek ning ma pean ütlema, et tunnen head meelt selle dokumendi üle, mis äh, ma loodan, on tõsiseks edasiminekuks ning tagab parema ettevõtluskeskkonna ning võimaldab samuti tagada tõhusama ning õiglasema siseturu. suur aitäh! suur tänu, proua Vernio ning nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Kreutzmann pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua president härra volinik Dajani, daamid ja härrad. homme hääletab Euroopa Parlament hilinenud maksed puudutava direktiivi osas. ma arvan, et meil on päris pikk ajaligu, ajalugu selle direktiiviga. võtan nüüd lühidalt kokku. esiteks me tahaksime tagada, et kõik maksed sooritatakse kolmekümne päeva jooksul. lühemates makseperioodides võib loomulikult ka kokku leppida kui mõlemad osapooled on nõus ning maksimaalne maksetähtaeg saab olema kuuskümmend päeva. samuti tahame tagada, et kui kuuekümne päevane maksetähtaeg juba on lepingus sätestatud, siis ei ole mitte mingisugust võimalust seda tähtaega enam pikendada. kui mingisugused makseviivitused siiski ilmnevad, siis on võimalik taotleda sissenõudmiskulude ka katmist, miinimum nelikümmend eurot ja samuti, eh, samuti viivis kuni kaheksa protsenti. minu arvates see on väga oluline Euroopa ettevõtete jaoks, see võimaldab neil olla likviidsemad, need, nad ei pea nii palju pankadelt laenu võtma. oluline on ka teavitada kõiki osapooli tähtaegadest. lisaks sellele me tahame muidugi liikmesriikidele öelda, et kui on vaja, siis võib maksetähtaeg olla ka lühem. me ei suuda ette kujutada niisugust, niisugust olukorda, kui see uus seadusandlik akt kahjustaks meie ettevõtlusmoraali. see peaks kehtima kõikide kõikides liikmesriikides võrdselt kõikidele ettevõtetele ning väga oluline on see kuuekümnepäevane maksimaalne maksetähtaeg, mis annab suurema õiguskindluse Euroopa ühtsele turule ja aitab ühtset turgu igakülgselt. suur tänu, nüüd Euroopa konservatiivide nimel härra Haaber, kaks minutit. Pro-, proua president oma fraktsiooni nimel ja samuti siseturukomisjoni nimel tahaksin ma tänada eelkõige proua Vailerit raportöörina ning samuti paljusid kolleege meie komisjonist, kes täna siin on. see raport on suurepärane näidis meeskonnatööst. samuti tahan tänada nõukogu ja komisjoni, me oleme arukatest määrustest rääkinud üsna sageli, aga see direktiiv on täiesti selge näide arukast seaduse tegemisest. praeguses majandusolukorras ja keerulistes kriisitingimustes on eriti tarvis tagada, et liikmesriigid äh, kohaldaksid seda seadust nii ruttu kui võimalik. teisalt härra ko-, härra volinik analüüsis väga hästi põhjuseid selle direktiivi vastuvõtmise taga. ma tahan juhtida teie tähelepanu ka sellele, et tegu on esimese direktiiviga, mille puhul küsiti komisjonilt täielikku mõjuhinnangut ning komisjon ka esitas väga kõikehõlmava mõjuhinnangu, tuues välja kõik olulised probleemid ja küsimused ning ma arvan, et praegu on eriti oluline ka see, et nüüd peavad nii riikliku kui erasektori ettevõtted ühtsetest seadustest kinni pidama. riiklikud ettevõtted ei saa enam oma seisu, oma positsiooni ära kasutada ja see on äärmiselt oluline. ma soovin tänada meie eesistujariiki, sest nemad olid vastu mõningate liikmesriikide taotlustele, et nad ikkagi saaksid mingisugust võimalust sellest kuuekümnepäevasest maksetähtajast mööda hiilida, aga kui oleks neile mingisugune erand lubatud, siis ei oleks mingit mõtet enam selle, selle direktiivi vastuvõtmisel ja kui me seda ei kohalda riiklikele ettevõtetele, siis ei ole tal jälle mingit mõtet. lõpetuseks veel kaks tähelepanekut. esiteks, see direktiiv tuleb kohaldada nii ruttu kui võimalik ja teiseks peab see direktiiv tooma kaasa ettevõtluskultuuri muutumise, nii et suured ettevõtted ei saaks enam ekspluateerida väikeettevõtteid, makstes neile liiga hilja ja ma arvan, et just täpselt seda me selle direktiiviga saavutamegi. suur tänu! nüüd EFD fraktsiooni nimel härra Rossi, poolteist minutit. kolleegid, proua president, ma tahaksin tänada volinik Dajanit eelnevalt öeldud sõnade eest, ma olen temaga igati nõus. maksjate ebaviisakas käitumine ja riigiettevõtete staatuse ärakasutamine toob kaasa väga suuri ühiskondlikke tagasilööke ning tegelikult väga sageli toob see kaasa lõppkokkuvõttes probleeme ka riiklikele haldusettevõtetele, kes esmalt need probleemid põhjustavad ja ei ole sugugi ime, et väga paljud väikeettevõtted on tihtipeale likviidsuse puudumise tõttu pankroti järel ning tihtipeale on selles süüdi just suuremad ja riiklikud ettevõtted. direktiivi juures on siiski veel üks läbirääkimist vajav element, nimelt kahe eraettevõtte vahelised äh, maksu maksete sooritamise reeglid, aga siin ei ole vaja nii palju manööverdamisruumi. ning ma arvan, et selles küsimuses on lihtsam kokkuleppele jõuda. kui me räägime nii näiteks transpordi- või energiaettevõtetest, siis seal toimitakse väga rangelt, väga oluline, nii nagu ütles ka härra volinik, et need ettevõtted, kes praegu kannatavad, saaksid nii-öelda elustava hapnikusõõmu selle uue direktiiviga ja nüüd härra Segedi kaheks minutiks. suur tänu, proua president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. kui me vaatame Ungari majandust ja vaatame võlgade probleeme selles majanduses, siis on eriti hea meel selle seaduse vastuvõtmise üle, me räägime siin suuremast distsipliinist ning samuti suurematest sanktsioonidest maksete mitte sooritamisel õigeks ajaks. mõned muudatusettepanekud on ka välja toodud, nad peaksid tegema esmase ettepaneku pisut täpsemaks ja selgemaks, aga samal ajal pean ma ütlema, et võib-olla mõned muudatusettepanekud on isegi kahjuliku loomuga. kui me räägime näiteks riigiettevõtetest, siis Nendel on võimalik kõrvale hoida kolmekümnepäevasest reeglist, me räägime teistest reeglitest ja teistest teistsugustest viivistest ning teistsugustest maht-, maksetähtaegadest. meie ju soovime pa-, eelkõige parandada VKE-de olukorda ja seetõttu oleks kõige parem, kui makse sooritataks otsekohe. praegusel hetkel ei ole meil mingisugust seadusandlust, mis selle niisugust eesmärki püüaks saavutada. aga vaadakem nüüd suuri rahvusvahelisi firmasid, nemad on olemas kõikidel turgudel ja nad sunnivad oma väiksemaid partnereid nõustuma lepingutega, kus maksetähtaeg võib olla kuni üheksakümmend päeva ning nende nendesse lepingutesse kaasatud sanktsioonid on ainult põhimõttelised sanktsioonid, mis ei sunni makset sooritama isegi üheksakümne päeva jooksul. aga väikeettevõtted ei julge vastu seista, sellepärast et nad, neil on risk kaotada suured kliendid, seetõttu ongi oluline, et meil oleks paigas selge ja mõistetav seadusandlus, millele oleks võimalik toetuda ning juhul, kui reeglitest kinni ei peeta, peab olema paigas sobiv karistus. aitäh! suur aitäh! ja nüüd jätkame teiste kõnelejatega, kõigepealt härra Schwab, kaks minutit. lugupeetud president, härra volinik, kallid kolleegid ma tahaksin tänada raportööri ja enamasti nii tehaksegi parlamendis, aga ma usun, et selle direktiivi puhul on see eriti asjakohane ja ma tahaksin tänada ka härra Tajanit. sest et ta on osanud igati vastata parlamendi poolt tõstatatud küsimustele. ta juhtis väga hästi ka komisjoni tööd ning komisjoni, nõukogu ja parlamendi vaheline koostöö samuti toimis ja tegemist on tervitatava uuendusega tegemist on igati mõistliku õigusaktiga ja neil on selliseid rohkem vaja. loodetavasti me suudame tagada selle, et see direktiive, mida kirjeldati nõukogus kui positiivset edasisammu ning et ka poli-, fraktsioonid toetasid seda, komisjon, parlament toetas seda ja ma arvan, et proua Vailer äh, Rahvapartei raportöörina väärib äh, igati minu tänu. tema algne seisukoht oli teistsugune, aga pärast arutelu komisjoni liikmetega ta võttis arvesse ka komisjoni seisukohti. ja peale tuleb ütelda, et ilma hea koostööta variraportööridega poleks olnud võimalik. lõpetuseks tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele olulisele punktile. ühte valdkonda me käsitlesime vähem, see on siis neljakümne eurone summa makseviivituse puhul kui tarbijad saavad sellest teadlikuks, siis võib oodata et ettevõtete seisukohad saavad olema päris äh, tõsiseltvõetavad, sellepärast et see neljakümne eurone summa võib oluliselt mõjutada tehinguid loodetavasti suudab komisjon üles näidata piisavat tahet ja piisavalt hästi selgitada seda neljakümne eurost summat äh, ka tarbijatele. Äh, suur aitäh ja kolleeg Kelly, poolteist minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin tänada voliniku väga äh, asjakohaste kommentaaride eest. tegemist on suurepärase õigusaktiga, ma tahaksin avaldada tänu kolleeg Barbarale on igati hea, tegemist on igati hea näitega heast õigusloomest. meil on vaja rohkem äh, raha ettevõtluskeskkonda, äh, meil on vaja teatud VKE-sid ning seda äh, just sellises olukorras, kus on vaja rohkem töökohti luua. siin on ette nähtud selged põhimõtted, mille kohaselt makseviivitusi enam ei aktsepteerita. loodetavasti selle alusel on võimalik rohkem äh, töökohti luua, ma tean hiljutistest äh, kohtuasjadest äh, maksuvõimetuse kohta, eriti ehitussektoris, kuivõrd keerukas on olukord. ja ma tahaksin tervitada samuti erinevaid sätteid, mis aitavad äh, VKS-id. ma tahaksin, et me ei unustaks ka äh, talunikke, kes on kannatanud maksuviivituste tõttu äh, hulgimüügikettide poolt. ja loodetavasti tänu sellele õigusaktile nüüd ka seda rühma kaitstakse paremini tulevikus. suur aitäh ja nüüd härra Kozusnik, poolteist minutit, palun suur aitäh, lugupeetud president, härra volinik Tajani ma loodan, et te vabandate, aga ma tahaksin esmalt äh, tänada proua Valerit, kes on teinud ära suurepärase töö raportöörina. see töö ei olnud kerge, aga ma usun, et tulemusega võime me kõik rahul olla. komisjoni algne ettepanek tundus olevat natukene kaugemal olev äh, praegusest praktikast, äh, reaalsest olukorrast, nüüd on aga tekst igati elluviidav, tekst on mõistetav ning see võimaldab paremini selgitada eeskirju makseviivituste kohta. tahaksin rõhutada seda, et võrreldes komisjoni algse ettepanekuga on meil õnnestunud tagada teenuste ja kaupade vaba liikumine, mis on ka lepingutes ette nähtud. nüüdsest Euroopa Liidu äh, riigi Äh, sektori ettevõtted on samuti sunnitud maksetähtaegadest kinni pidama. ja ma tunnen head meelt samuti selle üle, et äh, välja jäeti äh, säte, mille kohaselt alates esimesest maksepäeva viivitusest on ette nähtud viieprotsendilised viivised ma arvan, et seda ei olnud mõtet enam lisada siia sisse. igastahes tahaksin tänada raportööri tehtud äh, jõupingutuste eest ning selle eest, et ta kompromisse üritas saavutada ja tekst on tõesti õnnestunud. suur aitäh ja nüüd äh, kaks minutit, palun, proua Kuratsa pilt. Commissioner Tajani for your personal ma tahaksin tänada eelkõige härra volinik Tajanit isikliku pühendumise eest nõukogu paindlikkuse eest ja samuti selle eest, et me oleme sellega esimesel lugemisel kokkuleppele jõudnud, see on väga oluline ettevõtetele ja kuna ma olin ka ise ettevõtja, enne kui ma saadikuks sain, tean ma väga täpselt, et äh, viibivad maksed on VKE-dele kõige suuremaks probleemiks, kui see ei tähenda just pankrotti, siis vähemalt ebakindlust ja ettevõtluse häiritust suurepärane on see, et me saame nüüd ka riigiettevõtetele panna kohustuse sooritada maksed kuuekümne päeva jooksul, see on suurepärane bürokraatia vähem, vähendamise meetod, samuti on väga hea ka see, et me ettevõtete vahelisi makseid reguleerime, sest et väikeettevõtted mõnikord lihtsalt ei julge suurematelt ettevõtetelt makseid tagasi nõuda. mulle tundub, et me oleme saavutanud üsna hea tasakaalu lepingu vabaduse ja teisalt vajalike vahendite vahel, mis takistavad seda, et suurettevõtted väikeettevõtteid nii-öelda pank-, pantvangis ei hoia. nüüd on võimalik, et ka VKE-del tõsi, tõhusalt oma ressursse jaotada ja paremini makseid sisse nõuda. see peaks olema ka vahend, mis tegelikult innustab maksekultuuri paranemist, mitte ei, ei kehtesta sanktsioone. nii nagu juba eelkõnelejadki ütlesid, parem maksekultuur parandab kogu ühtset turgu, see parandab kogu meie siseturgu. hea meel on näha, et parlament on võtnud konkreetseid meetmeid eesmärgiga lihtsustada VKE-de tegutsemist, mis üksiti loovad uusi töökohti. proua president, väga oluline küsimus nõukogu ja ja liikmesriikide jaoks on see, et need reeglid nüüd korrektselt liikmesriikides ellu rakendataks. suur tänu. suur tänu, proua Rapti. poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president alustuseks tahaksin ma tänada Barbara Vailerit, kes on tõesti üritanud aidata äh, VKE-sid kogu Euroopa Liidu territooriumil ja läbi selle aitab ta kogu Euroopa Liitu sellel väga raskel äh, kriisiperioodil. tegemist on tõesti väga kiiduväärse jõupingutusega me kõik teame, kuivõrd keeruline on VKE-de olukord, mis võib kaasa tuua pankroti ja töökohtade ka-, kadumise. väga raske on seda saavutada, aga samas peame me suutma jõuda kompromissile selleks, et päästa need ettevõtted, aga see kokkulepe on tõesti eluliselt vajalik ja mina kreeklasena te kindlasti mõistate, et ma olen väga huvitatud sellest küsimusest. Kreeka on nõustunud väga rangete maksetähtaegadega ja see näitab, kuivõrd otsusekindlalt me oleme asunud selle kallale, et tervendada oma majandust. me peame muutma ka oma sisekontrolli menetlust me peame parandama tegutsemist erinevates valdkondades, näiteks tervishoius, ja me peame suutma paremini kontrollida kogu maksete jada. aga see ei ole lihtne, aga ma arvan, et me suudame seda teha, sellepärast et me oleme kohustatud seda tegema, seda meie töötajate, meie VKE-de huvides ja kogu Euroopas on vaja anda VKE-dele võimalus tööd teha ja kasvada ja areneda. suur tänu, härra Wojciechowski, üks minut palun. probleem terminowych płatności w transakcjach handlowych dotyczy również suur tänu, proua president. maksete hilinemise probleem on väga ulatuslik probleem ja puudutab see ka põllumehi. me teame, et tihti on maksete hilinemised väga tõsised just selles valdkonnas ja seepärast väga paljude põllumajandustootjate jaoks muutub olukord järjest hullemaks. Bovee raportis käsitles Euroopa Parlament põllumajandusega seonduvat küsimust ja rõhutas seda, et maksetähtaeg ei tohiks ületada kolmekümmet päeva. ja nüüd on vaja, et ka igapäevaelus ja praktikas järgitaks seda tähtaega ja seda kõigis liikmesriikides, selleks et me suudaksime kaitsta põllumehi ebaausa öö, praktika eest põllumajandustöötlejate poole pealt eriti suur tänu, mulle tundub, et meie kolleeg Juvin ei ole kohal ja seega annan ma äh, sõna meie kolleeg Perillole pooleteiseks minutiks. austatud proua president, austatud volinik Tajani, kallis kolleeg proua Vailer. direktiiv, mis puudutab äh, hilinenud makseid, on väga tähtis dokument, mis kajastab neid õiglasi nõudmisi, mis meile on esitanud VKE-d, kes juba väga mitmeid aastaid kannatavad seetõttu, et äh, hilinevad neile mõeldud maksed ja see on kaasa toonud ka öö, äh, lausa hea tervise juures olnud ettevõtete pankrotti, kellel on tekkinud tõsiseid raskusi pa pankadega alates äh, nüüdsest võivad ettevõtted arvestada konkreetsete maksetähtaegadega oma äh, maksete sissenõudmisel, konkreetsete maksetähtaegadega, mis puudutavad nii avalik-õiguslikku sektorit kui erasektorit. see direktiivi ettepanek kindlasti parandab ettevõtete olukorda likviidsuse osas ja, ja äh, tagab neile võimaluse tõhusalt oma õigusi kaitsta need eelised, mis loo-, luuakse VKE-dele, ei tohi mõju äh, avaldada ostuhindadele. ma arvan, et ettevõtted oskavad õigesti hinnata seda tugevat signaali, mis Euroopa Liit on nende, neile öö, äh, saatnud ja ma loodan, et võetakse ka siseriiklikusse õigusesse võimalikult kiirelt ja tõhusalt üle need sätted suur tänu, äh, härra Vlasak, üks minut, palun. potrebný návrh revize směrnice o pozdních platbách, který suur tänu, proua president. täna räägime me direktiivi ettepanekust, äh, mis on tuntavalt paranenud võrreldes esialgse, esialgse tekstiga, kus ei suudetud tagada võrdset kohtlemist e-, eraettevõtete ja riigiasutuste vahel. me räägime kuuekümnest päevast tähtajana ja äh, räägime ka võimalikest eranditest eraettevõtete puhul, aga riigiasutused ei tohi ületada kolmekümmet päevat maksetähtajana. minu meelest on see ekslik lähenemine, selline äh, Äh, erinev kohtlemine. ja kui riigiettevõtetel, riigiasutustel on rangemad tähtajad kui eraettevõtetel, siis kujutab see endast väga äh, tõsist takistust riigiasutustele ja see, siinjuures ma mõtlen just eriti kohalikele omavalitsustele nii Tšehhi Vabariigis kui mujal Euroopas, nii et seega minu meelest on see väikeste valdade osas diskrimineeriv suur tänu. proua Komi, kaks minutit. tänan, proua president, ma isiklikult olen täiesti nõus sellega, et me peame tugevdama Euroopa Liidu direktiivi kaks tuhat kolmkümmend viis ja vähendama öö, tõhusalt maksete hilinemist. kõik mõistavad, milline on nende hilinenud maksete mõju meie majandusele nii liikmesriikide turgudel kui Euroopa Liidu tasandil. see mõjutab äh, tootlikkust äh, ja eriti just VKE-de sissetulekuid see poliitiline valik, mille Euroopa Komisjon on teinud, liigub õiges suunas ja eh, seda ütles Maarja Monti oma raportis, kui ta ütles, et on vaja sekkuda selleks, et tervendada ettevõtluskliimat eh, Euroopas üldiselt ja seda just eriti VKE-de huvides. mis puudutab riigiasutusi, kus eh, kaheksaprotsendiline viivis tekitab tead-, teatud kõhklusi seoses võimalike tulemustega. ma arvan, et see uus algus saab olema saab kaasa tooma ka reaalseid muutusi ja nüüd me peame vaatama täpselt, kuidas reaalselt hakatakse liikmesriikides seda direktiivi ellu viima ja seda nii üleriigilisel kui regionaalsel tasandil. suur tänu järgmine kõneleja proua Bastos, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president. härra volinik, kolleegid, lubage mul alustada raportööri tänamisest selle töö eest. ma tahaksin tänada ka kõiki teisi, kes koos raportööriga see, selle raporti kallal tööd tegid, sellepärast et see need ettepanekud läksid läbi juba esimesel lugemisel. eelmine direktiiv oli kümme aastat vana ning lõpuks suudame me lahendada Euroopa Liidu tasandil oleva üldise hilinevate maksete probleemi. väga mõnedes liikmesriikides on need eriti tõsised probleemid, eriti riigiasutuse riigiasutuste puha, puhul ja loomulikult on need kõige ohtlikumad VKE-dele. niisuguse olukorraga me ei saa enam leppida, eriti arvet, arvestades praegust majandus- ja rahanduskriisi olukorda. praegusel hetkel on just õige aeg tulla välja uue õigusaktiga, sest see annab täiesti uue tähenduse Euroopa majanduse taastamise plaanile ja samuti väikeettevõtete aktile. kahtlemata parandab see õigusakt väikeettevõtete likviidsust, lõpuks on ome, olemas tõhus seadusandlik akt, mis kaitseb väikeettevõtteid neid ära kasutatava, kasutavate suurte ettevõtete eest. riigiettevõtetele on teinud, tehtud väga väikene erand, aga tegelikult peaksid nad siiski kõik mis on nende võimuses tegema selleks, et tagada neile osutatud teenuste eest õigeaegne tasumine. siiamaani ei ole nad sellele liiga palju tähelepanu pööranud, aga kohe, kui see õigusakt võetakse siseriiklikesse seadusandlustesse üle, olukord muutub. suur tänu ja nüüd proua Essaia, kaks minutit. president, härra volinik, meie ettevõtted tõesti kannatavad väga hilinevate maksete käes, eriti praegu majanduslike raskuste perioodil ning uus seadusandlus on tõesti suureks abiks VKE-dele, sellepärast et siiamaani võisid VKE-d isegi pankrotistuda maksete hilinemise tõttu. see sea-, seadusandlik akt loodetavasti muudab olukorda täielikult, samuti ei tee ta enam vahet era- ja riiklike ettevõtete vahel, kõikidele kehtib üldine kolmekümnepäevane maksetähtaeg. minu arvates on väga hea ka see, et ettevõtete vaheliste vahelisi makseid on lubatud pikendada kuni kuuskümmend päeva, juhul kui mõlemad osapooled on nõus, sellepärast et see võib mõnes olukorras ka väga kasulikuks osutuda. siiamaani on see Euroopa Liidus olnud probleemiks just avalikus sektoris, näiteks Kreekas oli lõpuks riigiettevõtetele ette nähtud maksetähtaeg umbes sada kuuskümmend viis päeva Hispaanias sada viiskümmend, Itaalias sada kakskümmend kaheksa ning ettevõtted on vahepeal sunnitud olnud oma vahendeid müüma selleks, et nad mingisugustki raha saaksid, kuna riigiettevõtete maksetähtaeg on nii pikk. ettevõtetel on õigus saada kätte summad, mis neile võlgnetakse, ilma et nad peaksid selleks mingisuguseid täiendavaid, täiendavaid kulusid kandma. viivisemakse kaheksa protsenti on suurepärane, aga see miinimum nelikümmend eurot, võib-olla seda on natukene liiga palju, kui on tegu väga väikese arvega nii et ma arvan, et võib-olla on mõned küsimused, mida võiks veel vaadata, just sissenõudmiskulud, võttes rohkem arvesse tegelikke sissenõudmise kulusid. aga igal juhul on see õigusakt VKED jaoks suurepärane, suur tänu! suur tänu, nüüd on saabunud vaba mikrofoni aeg, sõna soo-, on soovinud kaheksa kolleegi kui mitte keegi teist ei ületa kõneaega, igaüks räägib mi ühe minuti, siis on võimalik, et te kõik saate sõna ning alustame proua Paseskost. suur tänu, proua president. stabiilses majanduses on hilinevatel maksetel väga kahjulik mõju VKE-dele ning seetõttu on meie ees olev direktiiv suurepärane, tegu on väga ambitsioonika tekstiga ja ma arvan, et see tuleb kasuks kõikidele äritehingute osapooltele. selle direktiivi eesmärgiks on tagada, et ettevõtted saaksid oma raha õigeaegselt kätte. mina isiklikult arvan, et oluline on tagada ka see, et kõiki osapooli koheldaks ühtemoodi, et reeglid oleksid kõikide jaoks ühesugused viimastel aastatel on Rumeenias enam kui kolmkümmend tuhat VKE-d ära kadunud ja lihtsalt sellepärast nad ongi kadunud, et maksed on olnud liiga aeglased, nad ei ole suutnud ellu jääda. lõpetuseks, kui ma tohiksin veel mõne sõna öelda, siis ma tahan öelda, et ma toetan seda direktiivi ettepanekut, sellepärast et tegu on täiesti uue mudeliga. suur tänu ja nüüd proua Roitova, üks minut. tänan see ümbersõnastatud direktiiv on täiesti uus alus VKE-dele maksete kiiremaks kättesaamiseks. väga oluline on ka see, et hilinevate maksete eest kehtestatakse tõsised sanktsioonid, ma usun, et eelkõige VKE-d rõõmustavad selle üle, sellepärast et nad ei pea nüüd enam kuude kaupa oma kaupade ja teenuste eest makseid ootama. kolmekümne päeva jooksul saavad nad maksed kätte. lisaks on räägitud ka neljakümne eurosest trahvist, sellega ma olen nõus ja samuti olen ka nõus ühe protsendi määraga. mõnikord muidugi tehakse ka vigu, seda tuleb alati meeles pidada, tuleks vaadata ka tarbijate huvisid selles küsimuses. mul on hea meel näha, et meie komisjon seda teksti toetas ning me ei kehtestanud kahekordseid standardeid, ühelt poolt standardid era- ja teisalt riiklike ettevõtete jaoks. siinkohal ma räägin eelkõige haiglatest ja erakliinikutest. ma õnnitlen veel kord raportööri. La parola. suur aitäh ja sõna nüüd härra Tabašnil, üks minut. Kedves kolleegák, üdvözlöm Weiler asszony kallid kolleegid, ma pean ütlema, et ka mina tahaksin tervitada proua Valjeri poolt koostatud raportit. proua Valjer on äh, üritanud äh, tagada seda, et enam ei ole võimalust kõrvale hiilida Euroopa Liidus äh, reeglitest ja me tahame, et meil oleks hea maksepoliitika. see samm on hädavajalik, aga kahjuks sellest ei piisa. on ettevõtteid Äh, millel on suuremad võimalused kui teised ning suurettevõtted suudavad avaldada suured, suurt survet. nii et ärgem unustagem, see samm on väga vajalik ja tähtis, aga sellest ei piisa, me peame ka tuleviku seisukohalt vaatama, mis toimub. siin ma räägin eriti just VKE-dest, ma räägin samuti talumeestest. me teame, et nemad tihtilugu on ebasoodsamas äh, olukorras, tihtilugu äh, on nad äh, suurte kettide ettevõtete surve all, näiteks äh, toiduainete müügi puhul. nii et tuleviku seisukohast me peame olukorda tõsiselt silma all hoidma. suur aitäh ja härra Alves, palun. suur aitäh, lugupeetud president liikmesriikides on väga suuri erinevusi maksetingimuste osas. eriti, kui me räägime suurettevõtete maksetest väikeettevõtetele olles selle sektoriga kursis, tean ma, et äh, olukord on väga tõsine ja veelgi tõsisemaks muutunud äh, majanduskriisi tõttu, likviidsusprobleemide tõttu ning ohu tõttu pankrotti minna on ilmselge, et direktiiv, mis selle valdkonnaga tegeleb, oleks igati kasulik. ja nüüd meil on olemas tõesti väga positiivse sammuga edasi. ja see puudutab siis täpsemalt makseid ettevõtete vahel ning ka riigiettevõtete vahel. ning nüüd on meil selge tähtaegade süsteem, karistuste süsteem ning samuti on tagatud tasakaal, nii et mitte keegi ei saa oma domineerivat olukorda ära kasutada. suur aitäh ja proua Paška, palun üks minut, härra Paška, palun. suur aitäh. me peame, me teame, et selles valdkonnas on liikmesriikides olukorrad väga erinevad ning makseid sooritatakse erinevalt aga ometigi on meil ka midagi ühist. hilised maksed, eh, viivitatud maksed on probleemiks, eriti VKE-dele. minu riigis on kahte liiki investoreid, kes tihtilugu jäävad hiljaks maksetega. esmalt avalik sektor, valitsus ning teisalt jällegi välisettevõtted, eriti just ehitussektoris ja just ehitussektoris juhtub niimoodi, et VKE-d satuvad tihti väga keerukasse olukorda, sellepärast et neil ei ole piisavalt äh, reserve, et maksta palku välja oma töötajatele. nii et loodetavasti nüüd tänu sellele uuele direktiivile olukord paraneb ja et makseviivised äh, saavad osaks minevikust. suur aitäh! härra Kolino, üks minut. Eh, lugupeetud eh, volinik, proua president, Itaalia eh, VKE-d kannatavad tõsiselt kriisi all, nemad on ju kõige raskemas olukorras, seda eriti, kui nad on silmitsi suurte võlgadega. Neil on ka raskem saada tagatisi ja neil on, aga neil just on kõige vaja, kõige enam vaja likviidsust. ja jällegi on VKE-d need, kes on esimestena sattunud raskustesse turul, seda seetõttu, et nad ei saa oma tegevust mitmekesistada, nii et just nende huvides me seda raportit hääletamegi. me peame võitlema makseviivituste vastu, avaliku sektori ettevõtted peavad olema kodanike huvide teenistuses ja praegu me räägime nende majanduslikest huvidest haldusmenetlused peavad olema kohaldatud ning vastama olukorrale ja väärtustama kõikide nende perekondade töötajate jõupingutusi, kes äh, ettevõtlusega tegelevad. tänu parlamendile nüüd VKE-sid kaitstakse paremini äh, suurte avaliku ja erasektori ettevõtete äh, eest, kes on väga palju kuritarvitanud makseviitisi ja lõpetuseks tahaksin teid tänada kõiki veel nende astutud sammude eest suur aitäh ja proua äh, Flašikova-Penova, palun každý kto niekedy podnikal alebo mal niečo dočinenia s obchodnou činnosťou äh, kõik, kes on kunagi ettevõtlusega tegelenud no,, te teavad, kuivõrd keerukaks võib olukord minna, kui äh, maksed viibivad. ma hindan väga raportööri jõupingutusi ja ma nõustun igati tema seisukohtadega, samuti ma tahaksin tervitada muudatusi, mis on tehtud. samas jällegi äh, võiks olla kasuks, kui me valmistaksime ette eh, rohkem positiivseid meetmeid eh, ettevõtetele, eh, valmistaksime ette rohkem stiimuleid, vältimaks makseviivitusi. me võiksime samuti aidata näiteks välja töötada käitumisjuhised varaste maksete sooritamiseks. ma arvan, et me ei peaks ainult karistustega tegelema, vaid peaksime samuti äh, varaste maksete kultuuri edendama, aitäh! suur aitäh ja viimasena saab vaba mikrofoni osas sõna kolleeg Jaar. Äh, lugupeetud president, tänu uutele sätetele maksehüvitiste osas eh, saame me tõesti Euroopa Liidu ettevõtete olukorda parandada, seda eriti VKE-de puhul, kes tihtilugu on pidanud ootama kuid, et eh, arved tasutaks. ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et nüüd on tähtajad paika pandud ning et on nähtud ka trahvid viivituste puhul. seeläbi on Euroopa taganud eh, parema harmoneerimise ja parandanud kaubandustehingute sõlmimist, mis peaks jällegi kasuks tulema kõikidele ettevõtetele. me ei pea siin võitlema ainult äh, äh, vabandust, me peame parandama seeläbi kõikide ettevõtete olukorda. suur aitäh, sellega oleme vaba mikrofoni lõpetanud ja sõna saab volinik Tajani suur tänu! ma arvan, et see arutelu näitas läbi erinevate nüansside äh, Euroopa Parlamendi tahet toetada seda uut direktiivi. seda direktiivi, mis peaks andma konkreetseid vastuseid VKE-dele ja seega miljonitele Euroopa Liidu kodanikele. kodanikele, kes soovivad olla kaitstud et oleksid kaitstud äh, ka nende töökohad ja et seda teeksid Euroopa Liidu vastavad institutsioonid. kuna ma ise olin Euroopa Parlamendi saadik väga pikka aega, siis mul on väga hea meel selle, äh, selle üle, et nii kiirelt me suutsime äh, välja töötada sellised standardid, ma tahaksin tänada kõiki oma kaastöötajaid, eesistuja kaastöötajaid ja parlamendi inimesi, aga samas me ei saa piirduda selle esimese etapiga. me peame minema kaugemale ja tagama selle, et liikmesriigid võimalikult kiiresti omaks võtaksid need standardid üldreeglina on vaja kakskümmend neli kuud selleks, aga loodame, et mõningad liikmesriigid suudavad selle direktiivi varem üle võtta ja komisjon kindlasti suurima tähelepanuga jälgib seda, kuidas äh, rakendatakse ja üle võetakse siseriiklikusse seadusandlusele see direktiiv. suur tänu teile teiepoolse koostöö eest! ja suur tänu ka nende suurepäraste tulemuste eest, mis me koos saavutasime ja mis me nii kiiresti saavutasime suur tänu, härra volinik ja nüüd on sõna raportööril proua Vaileril. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zum kallid kolleegid, lõpetuseks tahaksin ma öelda, et kui me kõik oma valimisringkondadest räägi-, äh, ringkondades räägime sellest teemast, siis me kindlasti näeme, et seda toetatakse väga tugevalt, aga see ei ole sugugi mitte alati nii öö, äh, äh, sellist Euroopa teemade puhul. maksetähtaegade kin-, kindlaksmääramine, see on väga hea, et kõik leiavad, et öö, see on täiesti normaalne, et, et äh, arved peavad õigel ajal saama tasutud ja seetõttu mul on tõesti väga hea meel selle tulemuse üle, mis me saavutasime. ma tahaksin teie tähelepanu juhtida kolmele aspektile. homme, homsega saavutame me midagi väga öö, äh, suurt. me oleme loonud öö, äh, öö, teatud lihtsustused ettevõtete jaoks, eriti VKE-de jaoks ja sellega äh, pakkunud välja lahendused nende probleemidele ja nüüd me peame kindlad olema ja veenduma ka selles, et see kõik toimib korralikult, see on midagi uut Euroopa õiguses ja me kõik toetame seda. ja nüüd me peame tagama selle, vaatama, et see kaheksaprotsendiline viivis on piisav, sest parlament pakkus välja üheksa protsenti ja seega me peame väga tähelepanelikult jälgima äh, kõike, kõike seda ja ma paluksin ka, et komisjon oleks äh, väga tähelepanelik, et liikmesriigid ei äh, pehmendaks seda direktiivi, seda üle võttes. ma tean, et Hispaania on juba alustanud õigusloomealalist tööd siseriiklikult, juhindudes meiepoolsetest suunid, suunistest ja ma loodan, et nii saab see toimuma ka teistes liikmesriikides. ja meie oma parlamendikomisjonis eh, kindlasti viime läbi ka mõjuhinnangu ja niimoodi äh, oma mandaadi lõpuks me vähemalt teame, kes meie meelest on parandanud maksetega seonduvat praktikat ja kes ei ole seda teinud. ma tänan kõiki, kes on kaasa aidanud selle tulemuse saavutamisele ja tänan sealhulgas ka Belgiat eesistujana. me teame, et te viisite läbirääkimisi läbi tõhusalt ja konstruktiivselt. Belgia on väike riik, aga ma tahaksin öelda, et Belgia on selline riik, kellel on väga äh, tõhusad äh, meetmed ja tõhus viis tulemusteni jõudmiseks. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletus leiab aset homme kell kaksteist kolmkümmend.